ütlesite, mina ka ei mäleta, äkki me oleme seda muutnud äh, igatahes äh, istung on nüüd lõppenud ja kena nädalavahetust!